selleks, et me tõesti tagame inimestele maksimaalse ohutuse. aitäh, proua Jüri! Äh, kolleegid, arutelu selles küsimuses on lõppenud ning hääletus toimub homme kell pool kaksteist. meie järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus nõukogule ning see on ühise Euroopa Liidu ümberasustamisprogrammi loomine ja enne kui ma annan sõna proua Curile, ma paluksin küsimuse autoritel sõna võtta, neid on kolm ja kõigepealt saab sõna härra Tavares. aitäh, president. pagulased on tõenäoliselt kõige kaitsetumad inimesed maailmas ja e, nad on sellised inimesed, kes ei saa kunagi enam koju minna ja nad ei saa ka lõpmatult jääda transiitriiki aastas on selliseid inimesi kuskil kakssada tuhat, me teame, et pooled nendest lähevad USA-sse ja teistesse riikidesse. Euroopa Liit võtab aastas aga vastu neli tuhat viissada pagulast, nii et, et meil on vaja ümberasustamise programmi, nõukogu on juba sellele vajadusele reageerinud, Rootsi oma eesistumise ajal rääkis, et me peaksime aastas vastu võtma sada tuhat pagulast nii et, et äh, me tõesti peame selles küsimuses midagi tegema, kaalul on Euroopa Liidu maine. ma tean, et äh, ka Ungarile peaks ajaloolistel põhjustel pagulased olulised olema. ma arvan, et äh, tuhat üheksasada üheksakümne kuuendal aastal tehti esimene katse rahvusvahelisel tasandil midagi ette võtta, aga probleem on endiselt pakiline. ning ma arvan, et me peame nõukogus selle teema juurde tagasi tulema Äh, pagulased äh, peaks olema nõukogu jaoks prioriteet, tegemist on kiireloomulise probleemiga, meil on äh, tõesti vaja alla kirjutada vajalikele dokumentidele, meil on mitmed raportid, mis nõuavad kaasotsustamist Euroopa pagulaste fondi küsimuses Kreeka kommunistid ning konservatiivid on siin probleemiks nii et, et me tõesti peame mu-, olukorda muutma, meil on vaja kaasotsustamismenetlust, aga kaasotsustamine mm, alati ei toimi, näiteks võtame või tuumaenergia, meil on vaja e, erakorralisi meetmeid, meil on vaja iga-aastaseid e, komisjoni prioriteete, mis e, seda valdkonda puudutaksid. vaadakem neid probleeme, mis meil on praegu Põhja-Aafrikas, seal tuleb palju pagulasi ning meil ei ole mingit võimalust olukorrale reageerida nõukogu ei, ei ole nõustunud veel kaasotsustusega. niisiis, tegemist on kiireloomulise asjaga, aga lisaks sellele on meil vaja ka raha, et need pagulased saaks ennast sisse seada kõnelejad katkestatakse, tal palutakse lõpetada. niisiis, meil on vaja solidaarsust ja meil on vajalikku infrastruktuuri. kallid nõukogu liikmed, me oleme kaasseadusandjad on äärmiselt oluline, et me selles valdkonnas midagi teeme, sest muidu me kaotame oma usaldusväärsuse ja president katkestab kõneleja. meie järgmine kõneleja on proua Hirš, teil on samuti kaks minutit, ainult kaks minutit. aitäh, president ümberasustamise programm on midagi sellist, mille kallal me oleme töötanud suure surve all, me oleme pühendanud sellele programmile väga palju energiat. me oleme saatnud ühiselt signaali. me ei pidanud seda kõige peamiseks prioriteediks mitte sellepärast, et see on oluline teema, vaid sellepärast, et see puudutab inimesi. ning kui vaadata arenguid Põhja-Aafrikas, siis meil on veelgi suuremal määral vaja äh, Äh, sellega tegeleda, me oleme juba terve aasta kaotanud, me oleksime pidanud kasutama seda aega selleks, et äh, arutelusid äh, pidada rahva hulgas, meil on vaja rahva toetust, meil on vaja samuti kohalike regionaalsete omavalitsuste toetust ning eh, selline arutelu, selline sotsiaalne konsensus, mis peab samm-sammult looma, seda ei saa lammutada lihtsalt sellepärast, et nõukogu ja erinevad teised eh, osapooled lihtsalt ei ole asjaga edasi läinud, see teema on liiga oluline meie oleme nõudnud seda arutelu ning meie liberaalidena soovime, et eh, see teema oleks prioriteediks. me oleme erinevates fraktsioonides üksmeelel, me oleme saatnud signaali ja nüüd me ootame, et nõukogu äh, reageeriks paremini, me loodame, et see teema pannakse tegevuskavva Äh, liikmesriigid, kes siiani pole olnud aktiivsed, tuleb samuti kaasata, neid tuleb motiveerida ja stimuli-, stimuleerida ning me oleme kuulnud, et liikmesriigid hakkavad valmisolekut üles näitama. nii et, et ma arvan, et ma ei räägi ainult liberaalide, vaid kõigi fraktsioonide nimel, sest meil tõesti oli selles valdkonnas väga hea koostöö, me peame selles valdkonnas tegema prioriteedi, me peame vaatama neid samme, mis me oleme astunud, meil on vaja me ei tohi seda teemat veel kord edasi lükata. aitäh ja nüüd saab sõna härra Papa-Nikolau. aitäh, president, jah. võib-olla võiks tõesti öelda, et pärast aasta selle otsuse langetamist Euroopa Parlamendis Äh, me oleme käinud Süürias, me oleme üritanud äh, luua stiimuleid, äh, et ka teised liikmesriigid selle programmiga liituksid, aga vaatamata nendele jõupingutusele mitte midagi ei ole juhtunud. kui nõukogus on mingeid probleeme, kui on põhjus selleks tegevusetuseks, siis tulge meie juurde ja me pakume teile lahendusi me oleme kõnelenud selle probleemi, äh, selle programmi humanitaarmõõtmest, aga me oleme kõnelenud ka nendest vahenditest, mis oleksid siis olemas äh, Euroopa Liidul oma välispoliitika ja julgeolekupoliitika eesmärkide elluviimiseks äh, paruness Ashtonil oleks väga palju kasu sellest, kui tal selline programm oleks olemas ja ta saaks viidata sellele näiteks, kui ta tegeleb Põhja-Aafrika küsimusega. Äh, vajadus sellise programmi järele on olemas ning me võime ette kujutada, et sellised probleemid äh, kasvavad, nii et, et me peame olukorra äh, üle Vahemere regioonis kontrolli võtma, on äärmiselt vajalik, et selle programmiga minnakse edasi, et tehakse rohkem edusamme ning kui me kõneleme finantsvahendite eri, eraldamisest kaugemale aastast kaks tuhat kolmkümmend, siis me peame hoolitsema, et see raha tõesti on olemas, me ei tohiks aega raisata ja me peaksime kasutama seda raha nii äh, kiiresti kui võimalik. lõpetuseks, minister, tahaksin teile meelde tuletada äh, parlamendi ettepanekut ma viitaksin Euroopa Rahvaparteile ning võimalusele Euroopa Liidu siseselt vahendeid ümber jagada. me ei saa oodata senikaua, kui äh, Lampeduusal leiab aset jälle uus katastroof. asjadega tuleb kiiresti tegeleda. nõud nõukogu nimele proua Kiöri. aitäh, president lugupeetud saadikud, Euroopa Parlament on esitanud meile kolm küsimust. tänan nende küsimuste autoreid, tänan, et tõite välja need mõtted, miks te tahtsite komisjonilt vastust. Need kolm küsimust puudutavad nõukogu otsust luua eh, Euroopa ümberasustusprogramm ning ähm, ka muuta otsust, millega loodi Euroopa pagulasfond aastateks kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kolmteist. inimesed teavad, et see on tähtis teema ja ma tänan äh, parlamendisaadikuid selle eest, et te äh, on südamel pagulaste mm, probleemid. nagu härra Tavares ütles, mina olen äh, Ungarist ja aastal tuhat üheksasada viiskümmend kuus toimus meil ülestõus Ungaris. ja kuna meil on selline ajalooline kogemus, siis me mõistame väga hästi pagulaste muret jah, olukord Põhja-Aafrikas näitab meile, et on vaja sellist ühtset, hästi funktsioneerivat Euroopa pagulassüsteemi ja ma tänan ka, et Euroopa Parlament on võtnud endale südameasjaks pagulaste küsimused. tähtis on, et me säilitaksime oma juhtrolli humanitaarabi andmisel. ma tahan teile nüüd anda viimast informatsiooni pagulaste olukorra kohta Liibüa piiridel. ma olin seal märtsikuu alguses, ma olin Tuneesia-Liibüa piiril ise ja tuhat pagulast saabus tunni aja jooksul, enamik neist olid migrantidest töölised, töötajad, kes tahtsid nüüd kodumaale naasta. see oli sel hetkel kõige põletavam probleem sellel piiril. ja Äh, kõige raskem on olukord nende jaoks, kellel ei olnud kaasas äh, isikute tuvastamiseks dokumente ja rahvusvahelised abiorganisatsioonid pidid nende eest äh, hoolt kandma. härra Martoni välisminister on Liibüa Egiptuse piiril ja tema ülesandeks oli seal koguda informatsiooni pagulaste olukorra kohta ja ta kohtus Egiptuse ametnikega ja peab ütlema, et olukord sellel piiril on muutunud. juba kolm päeva enam Liibüast üle Egiptuse piiri ei tule pagulasi. ja nüüd on umbes kakssada isikut seal, kellele kohaldatakse ümber asustamise programmi. teised, kes on saabunud, on juba Egiptuse ametivõimude hoole all ja Euroopa Liit on samuti olukorra lahendamiseks omapoolset abi andnud. Ungari minister kohtub praegu Benghazi nõukogu välisministriga ning Egiptuse välisministriga selleks, et lahendada pagulaste probleeme nüüd eh, Euroopal on ühine pagulaspoliitika ja me teeme kõik, mis meist sõltub selleks, et tõesti täita need ülesanded, mis meil Stockholmi programmiga on ning luua ühised abikavad. Need tuginevad tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta Genfi konventsioonile, mis puudutab pagulaste staatust ning samuti tugineme teistele rahvusvahelistele lepingutele ja eesistuja oma Ungari tahab edasi liikuda paketi ettepanekutega ning me tugineme sellele mandaadile, mille me saime liikmesriikidelt. me oleme valmis juba pidama kolmepoolseid läbirääkimise kvalifitseerumise direktiivi üle. ja sihtaastaks on kaks tuhat kaksteist. ma tänan teid jaanuarikuise arutelu eest. ma olin seal kohal ja vastasin saadikute küsimustele ma tahan rõhutada, et nõukogu tunnustab seda ümberasustamise programmi tähtsust ja nõukogul oli hea meel teie resolutsiooni üle ning ka septembris kaks tuhat üheksa komisjoni teatis oli meile väga tähtis me teame, et aastal kaks tuhat kaheksa ülemkogu jõudis kokkuleppele Euroopa immigratsiooni ja asüülipakti koha pealt ja see nägi ette, et vabatahtlikult tegelevad Euroopa Liidu liikmesriigid nende inimeste ümberasustamisega, kes on tulnud Euroopa Liitu ÜRO pagulaste ülemkomissari ameti kaitse all ning äh, hiljem äh, nõukogu on veelgi julgustanud liikmesriike ümber asustama pagulasi liikmesriigi territooriumil. selle kohta on ka otsus novembris kaks tuhat kaheksa. aastal kaks tuhat üheksa hakkas, tegi nõukogu ettepaneku muuta seda otsust, millega loodi Euroopa pagulasfond ja meil toimusid mitmel puhul mitteametlikud kohtumised ka Euroopa Parlamendi saadikutega. liikmesriigid olid väga paindlikud ning eh, suhtusid suure mõistmisega parlamendi ettepanekutesse, sest eesmärk on ju meil üks, luua parem ja paindlikum režiim. komisjon tegi ka sellekohase ettepaneku ja saadikud eh, ka juhtisid tähelepanu sellele ning mitteametlike kohtumiste tulemustena jõutigi kokkuleppele. milline peab olema selle otsuse poliitiline sisu? toetati enamikke kõige tähtsamaid ettepanekuid. selle kohta tuleb luua mehhanism, mis julgustaks liikmesriike tegelema ümberasustamisega. ja selleks kasutati ka rahalisi stiimuleid. samas nõukogu ei toetanud Euroopa Parlamendi ettepanekut mis puudutab äh, asutamislepingu artiklit kakssada üheksa ja delegeeritud akte, et kasutada delegeeritud aktide menetlust äh, sellel valdkonnas. ja nõukogu ei ole siin oma seisukohti muutnud. nüüd rändevoogude programm on kehtestanud väga konkreetsed ja ranged tähtajad, mille kestel tuleb ametnikel äh, taotlused läbi vaadata Eh, nõukogu on olnud ka nõus Euroopa Parlamendi prioriteetidega. Eh, et tuleb alati arvestada konkreetset reaalset olukorda, kui käsitletakse varjupaiga taotlusi ärgem unustagem, et aastal kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kolmteist ähm, äh, Euroopa pagulasfondis saab juba toetada ümberasustamist, kui see vastab teatud kriteeriumidele. nii et liikmesriigid äh, on juba alustanud programmidega ja need, kes on alustanud, äh, saavad ka selleks toetust. ja prioriteed otsustatakse aastate lõikes, täna on nii, et liikmesriigid saavad neli tuhat eurot eh, iga ümberasustatava isiku kohta, kes kuulub eh, ettenähtud kategooriate alla eh, samas me julgustame neid äh, liikmesriike, kes ei ole veel äh, osalemas äh, ümberasustamisprogrammides, seda siiski tegema ja ühinema ja Ungari kavandab seda järgmisel aastal ka teha. ma tahaksin rõhutada, et nõukogu on valmis kaaluma mis tahes ettepanekuid, mis oleksid teostatavad ja mis pakuvad häid toimivaid lahendusi probleemide lahendamiseks eesmärk on paindlikult ära kasutada olemasolevad mehhanismid, muuta nad veelgi tõhusamaks. ma loodan, et see väga tähtis teema ei lükku tulevikku õiguslike vaidluste pärast. on väga palju probleeme siin, kõigepealt kas rakendusakte kasutada või delegeeritud akte kasutada, selle üle vaieldakse. ja kindlasti häirib see edasiliikumist. ma arvan, et meil on vaja praegu kiiresti tegutsema hakata. aitäh, proua Jüri ja nüüd kuulame ära fraktsioonide sõnavõtud, kõigepealt siis härra Dias de Meragarcia Rahvapartei nimel võib-olla teid üllatab, aga ma ütlen veel kord, et solidaarsus pagulastega ja ümber asustama sunnitud inimestega peaks olema Euroopa Liidu poliitikas väga olulisel kohal. aga tegemist ei ole ainult solidaarsusega inimeste suhtes, kes tulevad puuduse käest kannatavatest riikidest, sa-, sa-, mõnedel liikmesriikide, mõned liikmesriigid on suurema surve all Äh, riigid, kes on, äh, kellel on pikki traditsioone pagulaste vastuvõtmisega, neil on väga tõsiseid probleeme. sama, mõned riigid ei tule lihtsalt selle tohutu survega oma piiridele toime. Euroopa Parlament on vastu võtnud terve rea raporteid, mis puudutavad Euroopa Komisjoni teatist Äh, sisserännet Euroopasse ning äh, pagulaste fondi muutmist äh, mais kaks tuhat kümme. meie ootame, et kaasotsustusmenetlus jõuaks lõpule kümnes liikmesriigis on ellu viidud rida pilootprojekte, aga need on ainult piisakene meres, arvestades neid tohutuid muutusi, mis peavad aset leidma. Äh, Lõuna-Euroopa riigid on eriti suure surve all ning see surve on muutunud äh, eriti tugevaks pärast äh, rahva ülestõuse Egiptuses, Tuneesias ja Liibüas Lampeduusa elanikkond on viissada inimest, aga sinna on tulnud üle kuue tuhande pagulase sellest hetkest, kui see konflikt algas ja meie võimalused nende pagulastega toime tulla ei ole piisavalt. Euroopa Liidul on kohustus äh, lõunapoolseid liikmesriike aidata. on äärmiselt oluline, et nõukogu saaks üle nendest takistustest, mis ei lase praegu äh, üle-euroopalist ümberasustamisprogrammi käivitada. suured äh, rahva ümberpaiknemised ja sisseränne on midagi, mis mõjutab kogu Euroopat, mitte ainult teatud äh, regioone. möödunud nädalal äh, palusin ma Euroopa Parlamenti et Euroopa Parlament oleks Liibüa piiril esitatud ja möödunud nädalal kümme kolleegi läksid Egiptusesse, sellest ei piisa me kõik peaksime olema äh, suutelised hindama humanitaarolukorda koha peal ja nüüd härra Moraes sotsiaaldemokraatide nimel. president, minister, ma arvan, et äh, need sõnumid, mida te kuulete, äh, on väga tugevad, kõik fraktsioonid nõuda, nõuavad, et nõukogu teeks kõik, mis võimalik, et pagulaste ümberasustamine muutuks tegelikkuseks see ei ole sama, kui koorm-, koormuse jagamine või ühine asüülisüsteem, me palume, et me lihtsalt äh, kõrvaldaksime need tõkked, mis muudavad väga ebausaldusväärseks Euroopa Liidu ümberasustamise süsteemi, äh, mis äh, praegu hoolitseb nelja tuhande viiesaja pagulase eest. samataas USA-s ja Kanadas on arv palju suurem, aga ärgem unustagem, et suurem osa maailmas Äh, ümberasustatavatest inimestest tahavadki minna just äh, heal järjel olevatesse riikidesse. ja paraku satuvad nad tihti riikidesse, kes sellise sisserändevooga lihtsalt ei suuda toime tulla. nii et, et nõukogus tuleb äh, tõkked kõrvaldada, et meil tõesti oleks usaldusväärne ümberasustamisprogramm ja seda nõuavad teilt kõik fraktsioonid, aitäh. aitäh, härra Moraes ja järgmisena proua Kriis Pekk president äh, äh, arve, avaldus ja küsimus. meil on äh, äh, miljoneid pagulasi maailmas, nende hulgas naised, lapsed, kõik on inimesed, äh, kes on kaitsetud, kes on tõsises kriisis ja me peame nende eest hoolitsema äh, aasta tagasi parlament andis ümberasustamisprogrammile oma heakskiidu ning äh, parlamendis tõesti valitseb selles küsimuses väga laiapõhjaline üksmeel, see oli nüüd avaldus, aga küsimus. ma ei tea, kas nõukogus valitseb küünilisus ja kasutatakse menetlusi ära, Te ütlete, et ei ole mingit lõppkuupäeva, kui asi puudutab kaasotsustamist aga ei saa oodata ju lõpmatuseni, isegi aastani kaks tuhat kaksteist liikmesriikides valitseb skisofreenia, meil oleks vaja selget avaldust, meil oleks vajaks selgust mitte sõnades, vaid tegudes. nii et, et äh, vaadakem ühiselt, millised on praeguse maailma vajadused. aitäh ja nüüd üheks minutiks äh, härra Kirkhoop Äh, president, mina olen endine Ühendkuningriigi immigratsiooniminister ja tõesti tõeliste pagulaste kaitse, arvestades hiljutisi sündmusi maailmas, on väga oluline nii meie koja jaoks ja ma loodan, et ka nõukogu jaoks. Ühendkuningriik nagu teised liikmesriigid on pagulaste ümberasutamises läbi riiklike ümberasustamiskavade oma rolli mänginud ja oleks väga oluline, et meil oleks ühine ja koordineeritud lähenemine, et me saaksime äh, Äh, arutada, kuidas kõige paremini aidata neid inimesi ja loomulikult ei tohi selles valdkonnas rakendatavad programmid riikide õigust omaenda poliitikat kujundada, õõnestada. meil on vaja rohkem koostööd ka nõukogus, ma tahaksin tõesti äh, nõukogu poolt kinnitust, et nad informeerivad parlamenti regulaarselt, kuidas nad kavatsevad selles valdkonnas äh, astuda ja kui nüüd sündmuste tõttu Põhja-Aafrikas äh, surve pagulaste osas veelgi kasvab, siis äh, mis edasi saab? nii et, et palun, nõukogu, tegelege selle küsimusega. suur tänu, härra Kõrghopp. järgmiseks kaheks ja pooleks minutiks proua Keller. suur tänu. ümberasustamine on äärmiselt äh, oluline instrument, kui me tegeleme põgenike küsimusega USA-s äh, ümber asustatakse tuhat, tuhandeid inimesi igal aastal. siin on tegu kodanikega, kes ei ole üritanud jõuda Euroopa Liidu, et siin äh, varjupaika taotleda. seega me peame tegelema migratsiooni küsi-, küsimusega tegelema seal, kus see, äh, kus probleemid tekivad. kuid me peame arvestama sellega, et Need riigid, kes võtavad äh, vastu väga palju äh, põgenikke, on palju vaesemad kui Euroopa Liidu liikmesriigid, näiteks nagu Pakistan. samuti on paljud põgenikud jõudnud Euroopa Liitu täiesti äh, vastuvõetamatutel tingimustel. vastuvõtt, Iraagi põgenike vastuvõtt näitab, et meie süsteemid töötavad, kuid Iraagi põgenike arv, milles kokku lepiti, et ümber asustatakse, oli naeruväärselt väike põgenikud äh, vajavad äh, õigust uuele elule. Euroopa Parlamendile peab olema tagatud ka täita oma parlamentaarseid ülesandeid. Teie ütlete, et meie takistame protsessi, kuid meie oleme tegelikult need, kes üritavad äh, rakendada oma parlamentaarseid õigusi, nii et meie leiame, et nõukogu tegelikult takistab menetlust see, sellega, et ei võimalda meil meie õigusi äh, rakendada. seetõttu ma sooviksin teada nõukogult, et milline on teie konkreetne ja täpne tähtaeg ja ajakava selleks, et üle saada äh, nendest probleemidest, mida te kavatsete teie teha selleks, et see punkt päevakorda võetaks nii kiiresti kui võimalik, sest et iga päevaga me ainult kaotame aega. kui me vaatame teisi vahendeid, mis on määratud praeguse olukorra lahendamiseks, siis sellest võiks olla suurt kasu. vaatame kas või Põhja-Aafrika riikidega seotud probleeme. et meil on vahendeid ja instrumente, kuid neid ei kasutata. näiteks, mis puudutab äh, põgenike ähm, siseriiklikku ümberpaigutamist, siis neid vahendu-, neid vahendeid ei ole kasutatud oluline on põgenike rahvusvaheline kaitse. mina sooviksin teada, kuidas teie üritate tagada selle, et ähm, ühine äh, pagulaspoliitika, mis oli ette nähtud aastaks kaks tuhat kaksteist, võimalikult kiiresti rakenduks. suur tänu ja nüüd härra Borghese ei ole saali jõudnud ja seetõttu ma annan härra Segedile kaheks minutiks sõna, palun. suur tänu. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, kui me räägime rändest äh, neil päevil, siis loomulikult me peame mõtlema ka Põhja-Aafrika sündmustele ja hindama neid sündmusi. tulemuseks on äh, see, et äh, need inimeste demokraatia tunnetus on küll tugevnenud, kuid samas me näeme, et tsiviilkodanikud, naised, lapsed, nende hulgas ainult kannatavad sealsete sündmuste all. negatiivne mõju, mis on seotud rändega, seda me näeme alles pikas perspektiivis, vaatame Liibüat. pool miljonit isikut, kes pidid viimastel päevadel riigist lahkuma. peale selle on veel mõned küsimused, mis olukorra veelgi keerulisemaks muudavad. Lääne-Euroopa on täis Ida-Euroopa tegeleb aga praegu teise probleemiga, nimelt äh, Roma kogukond. Roma kogukonna suurus on äh, liikmesriikides äh, proportsionaalselt suurenenud ja vaatame ka nende põgenike kultuurilisi pingeid, äh, mis võivad tekkida või, või ka teisi pingeid, mis võivad äh, tekkida, kui need isikud on Euroopasse ümber asustatud. rände kontseptsioon on vale. vaada, vaatame kas või siin ruumis ringi, et kui palju liberaale on siin ruumis esindatud, kui me räägime migratsioonipoliitikast. Nad ei saa selliselt saavutada oma eesmärke, nad ei peaks ka olema üllatunud, kui nad ei osale sellistes aruteludes. nii et meie peame oma energiat kasutama selleks, et me suudaksime lahendada nende inimeste probleemid seal, kus nad on, Põhja-Aafrikas, et me tagaksime ka Euroopa kodanike väärikuse. suur tänu! ja nüüd äh, kolleeg Coelho kaheks minutiks. suur tänu, härra president. lugupeetud kolleegid. ma kuulasin äh, hea meelega, et äh, proua minister on pannud oma tegevuse mm, keskmesse ka ümberasustamise küsimused ja põgenike küsimused meil on iga-aastaselt tegu miljonite põgenikega ning neid on sadu tuhandeid, kes iga-aastaselt vajavad, et ümberasustamisprogrammi eh, kohaldataks. mõtleme kas või Afganistan, Somaalia, Kongo on nüüd Egiptus ja eh, Tuneesia, aga siin ei ole tegu mitte ainult eh, humanitaarse hädaolukorraga, vaid nagu äh, kolleeg Nikolau ütles üldse, et meil on vaja ka eelarvevahendeid, neid isegi ei kasutata, sellepärast et programmid ei ole veel vastu võetud. proua minister, ma oleksin meeleldi kuulnud teid ka ütlemas, et äh, oleksite toonud ka mingisuguseid õiguslikke argumente me oleme praegu kaasotsustusmenetluses ja nõukogu ei ole isegi mingisugust oma seisukohta koostanud äh, vastuseks Euroopa Parlamendi seisukohale seoses ümberasustamisprogrammidega. ainus asi, mida me praegu näeme, on see, et nõukogu juriidilistel põhjustel oma tegevust äh, tagasi hoiab ja see ei ole vastuvõetav Te ju ütlesite, et põgenike küsimus on prioriteediks ja et ka ümberasustamisprogramm on oluline ka teie eesistumisperioodi ajal. aga meile jääb mulje, et tegelikult see ei ole teile ikkagi väga oluline. homme ja ülehomme on ülemkogu ja me juba ka näeme, millised saavad olema ülemkogu järeldused ning kui me räägime rändevoogudest, siis sellest räägitakse alles juuli ülemkogul, öeldakse proua minister, te ei peaks laskma nõukogul seda asja veelgi rohkem viivitada. suur tänu, kolleeg, nüüd äh, kolleeg Guillaume. proua minister, lugupeetud kolleegid. me näeme, milline on humanitaarne kriis äh, Liibüas ning äh, me ka näeme, milline on ähm, Euroopal, Euroopa vajadus ühiselt tegutseda rahvusvaheline avalikkus peab väga kiiresti tegutsema, kuid mitte ükski riik ei ole siin oma meetmeid võtnud. Itaalia, Ühendkuningriik äh, on midagi teinud, kuid neli tuhat isikut ei ole seni veel leidnud äh, uut äh, elukohta. me peame olema solidaarsed mitte ainult riikidega, vaid ka sealsete kodanikega. Egiptus ja Äh, Tuneesia on avanud oma piirid Liibüast tulevatele põgenikele ja me peame põgenikke kaitsma, kuid peale humanitaarkriisi on teisigi väljakutseid, ma sooviksin rääkida kolmest. Euroopa Liit vajab äh, suuremeelsemat äh, lähenemist ümberasutamispoliitikas vaid kaheksa koma neli protsenti põgenikest äh, asustati ümber aastal kaks tuhat kaheksa. me peame keskenduma eelkõige just nendele isikutele, kes kõige rohkem kaitset vajavad, me peame erinevate kriteeriumidega arves, arvestama. Euroopa äh, programm ja seda me juba ütlesime aastal kaks tuhat kümme peab rajanema selgel koordineerimisel ja tähelepanu tuleb pöörata kõikide, kõige haavatavatele. suur tänu ja nüüd kolleeg Rosbach. suur tänu, härra president. terves maailmas on rändevood ja praegu on see põhjustatud ka looduskatastroofidest. Need inimesed otsivad kaitset, suur osa põgenikest pöördub oma koduriiki tagasi, kuid osa neist tuleb siiski teistesse maailma osadesse ümber asustada. me teame, et tingimused muutuvad igapäevaselt. seoses ähm, sõjaolukorraga Põhja-Aafrikas on nüüd Lõuna-Euroopa piirid suure surve alla sattunud ja Euroopa liikmesriikide valmidus põgenikke vastu võtta on väga erinev ja seetõttu minu küsimus, kas nõukogu saab öelda, milline Äh, mida tähendab ähm, Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ümberasustamisprogramm ja kui palju põgenikke ähm, erinevatesse liikmesriikidesse kavatsetakse ümber asustada? kas nõukogu saab vastust anda ka sellele, kas nõukogu on ühise ümberasustamisprogrammi poolt või vastu? suur tänu ja nüüd kolleeg Romero Lopes kaheks minutiks ma tänan, härra president, mu daamid ja härrad. tegemist on äh, avaliku arvamuse probleemiga, kuidas veenda mm, liikmesriike, et meil on vaja ühist ümberasustamist programmi. liikmesriigid tahavad oma suveräänsusest kinni hoida selles valdkonnas. aga see ei peaks sattuma vastuollu ühenduse poliitikaga, kus seatakse prioriteedid ja äh, see prioriteet peab kajastuma ka Euroopa pagulasfondist jagatavatest rahadest. siin on palju võimalusi, nõukogu peaks väga tõsiselt loomulikult need kõik läbi kaaluma. kui liikmesriigid saavad rahalist toetust sellest pagulasfondist, eh, ilma et mingeid tingimusi neile seataks, siis ei tekigi meil ühist ümberasustamist, poliitikat ja me ei saa ka ühist asüülipoliitikat. nii et mõtelgem läbi tingimused ja raamistik. ja mõelge ka selle peale, miks inimesed siis ei reageeri. asi ei ole lihtsalt solidaarsuse puudumises, vaid see kõik on liiga kulukas liikmesriikidele. ma tänan äh, nüüd proua Vlašikova-Penova. hea president, važena pani ministerka ma tänan. Äh, äh, aasta tagasi ütlesin ma siin selles saalis, et pea pool Euroopa Liidu liikmesriikidest juba omavad ümberasustamisprogramme oma piirides, aga neid programme hästi ei koordineerita ja kuna see koordineerimine on niivõrd väike, siis ümberasustamiskulud liikmesriikidele on väga-väga suured. kui me näitame üles poliitilist tahet ja äh, kui me tahame tõesti luua hea, hästi koordineeritud ja solidaarsuse põhimõtetele rajaneva eh, ümberasustusprogrammi, siis on meil vaja luua ümberasustamisfond ja sellest peaks siis rahastama nende liikmesriikide ümberasustamisprogramme, kus selliseid veel ei ole ning laiemalt kõiki ümberasustamisalaseid tegevusi. Eh, igatahes parlamendikomisjonis ja nõukogus on selles osas hea konsensus saavutatud ja sellepärast ma ühinen oma kolleegidega ja palun, et nõukogu nüüd viiks protsessi lõpule ja peaks seda prioriteetseks. suur tänu, proua Vlašikova-Penova. nüüd on, tuleb vaba mikrofoni voor ja kõigepealt saab sõna proua Figureido. ma tänan, president. me oleme tõsiselt mures pagulaste pärast, meil on ju sõjad ja konfliktid kõikjal maailmas, ekspluateerimine, nälg, vaesus. naised ja lapsed on inimkaubanduse ohvrid ja nende inimestega solidaarsuse ülesnäitamine on väga aktuaalne küsimus ja on vaja konkreetseid meetmeid selleks, et toetada pagulasi, toetada neid riike kes on kõige suuremas hädas tänu oma geograafilisele paiknemisele ja oma naaberriikidele. meil on sõjad Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, olukord üha halveneb, ta oli juba halb niigi. nii et meil on vaja tõhusaid ja kiireloomulisi meetmeid selleks, et ümber paigutada pagulased, et nad saaksid inimväärikalt tingimused. ei saa lihtsalt jätkuvalt kaaluda erinevaid Mm, otsuseid ja mitte midagi ära otsustada. tuhanded inimesed koputavad meie uksele päevast päeva ja meie kuidagi ei reageeri sellele. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Kaal. ma tänan, president, mu daamid ja härrad, minister. Te ütlesite, et viimaste nädalate sündmused annavad tunnistust sellest, et pagulasteema võib igal hetkel veelgi teravamaks muutuda Euroopa Liidu jaoks. pagulaste laine võib veelgi kasvada ja meil on vaja strateegilist reageeringut sellele väljakutsele. üks kõige tähtsamaid instrumente, mis meie käsutuses on, ongi ümberasustamine. loomulikult me võime paluda suuremat solidaarsust ja paremat koordineerimist, aga kõigepealt on vaja ühiskonnas konsensust nendes küsimustes ja kõik liikmesriigid peavad siin vaeva nägema. meil on hea meel selle üle, et eesistume Ungari ei kavatse seada õiguslikke tõkkeid ning on pühendatud selle küsimuse lahendamisele. suur tänu, proua Kall ja nüüd viimasena saab sõna kolleeg Obermeier. ilma mikrofonita. suur tänu, härra president ma näen, et äh, poliitiliselt korrektne äh, rühm äh, üritab kinnitada, et niigi vähe on pagulasi Euroopa Liidus ja et kõik need pagulased, kes on kolmandatesse riikidesse põgenenud, tuleb tuua Euroopa Liitu, sellepärast et meie elatustase on kõrgem, kuid samas sajad tuhanded pagulased Põhja-Aafrikast üritavad just Euroopa Liitu tungida ja kõik teavad, et Lampeduusa, Lampeduusa saar on plahvatamas me peame arvestama ka kultuurilise keskkonnaga ja see kindlasti tekitaks probleeme näiteks egiptlaste ja tuneeslaste integreerimisel Euroopa Liidus. me peame ka äh, põgenikke täpsemalt äh, kategooriatesse jagama ja vaatama, kus oleks kõige parem äh, neile abi tagada. suur tänu, kolleeg Abermaier ja lõpetuseks saab sõna proua minister ma tänan, president, lugupeetud saadikud. ma üritan vastata kõigile suurematele küsimustele. kõigepealt vaadake, milline on Euroopa Liidu tegevus olnud varasemal ajal. Te ütlete, et me oleme maas USA-s ja teistes riikides, et nemad on palju suuremeelsemad, kui meie oleme. aga ma arvan, et asi ei ole tegelikult nii kui me vaatame pagulaste arvu, siis äh, tõesti, see on väiksem kui äh, pagulaste arv, kes võetakse vastu USA-s, Kanadas või Austraalias. ja nõukogu mm, leiab, et on vaja pikaajalisem lahendus leida pagulaste probleemile. aga need spontaansed taotlused, mis Euroopa Liidule tulevad, on väga arvukad ja palju rohkem on neid kui mujal kuskil maailmas ja siin ma toon äh, mõned andmed, kakskümmend seitse liikmesriigi kaks tuhat viis, kaks tuhat üheksa said üks miljonit kakssada viiskümmend tuhat üheksasada kaheksakümmend taotlust ja teised riigid kolmsada mm, tuhat pluss äh, taotlust, nii et need arvud räägivad iseenda eest. teiseks paljud teist küsisid ajakava kohta, mis Ungaril eesistujamaana on. on selge, et meil on vaja edasi liikuda, sellega on kõik nõus, tegemist on pakilise teemaga ja ma ütlesin seda ka jaanuaris, aga siis ei olnud olukord veel niivõrd terav nüüd on Põhja-Aafrika probleemid ja meil on ka konkreetsed plaanid välja töötatud ja me üritame kiirendada nende ellurakendamist. eesistuja üritas rakendada strateegilist lähenemisviisi, et saavutada aasta kaks tuhat kaksteist eesmärgid, Dublini määrus, Eurodaki määrus on meil, pikaajalise elamispaiga direktiiv, aga me arutame ka teisi õigusakte, teisi direktiive, näiteks pagulaste vastuvõtmise kohta ja ma tean, et nõukogu, parlament ja komisjon kõik toetavad meie ettepanekuid ja saame varsti ka ette näidata käegakatsutavad tulemused. nüüd pikaajaline viibimine Euroopa Liidu territooriumil, parlament ja nõukogu eh, olid ühel meelel ja nõukogu eh, võtab ametlikult selle mm, otsuse vastu juba paari nädala pärast. nüüd kvalifitseerumise direktiiv. eesistujamaa Ungari on nüüd saanud mandaadi, et alustada mitteametlikke kolmepoolseid läbirääkimisi ning me tahaksime need käivitada võimalikult peatselt ning me loodame Euroopa Parlamendi kui partneri peale. ja nüüd, mis puudutab Eurodaki ja Dublini määrusi, siin me oleme tublisti edasi liikunud nõukogus on vaid paar küsimust, mis on veel lahtised ja need on väga politiseeritud. nüüd menetlused ja tingimused, mida tuleb kohaldada vastata pagulastele. Euroopa Komisjon tegi avalduse, et ta kavatseb esitada uue ettepaneku selle kohta. E, esimene selle direktiivi lugemine viidi lõpule ja libe komisjon nüüd käsitleb juba e, muudatusettepanekuid, mis puudutavad pagulaste vastuvõtmist e, nüüd kaks õiguspädevat tuhat eh, asutust, eh, institutsiooni suudavad Eurotaki ja Dublini määruses eh, kindlasti kokku leppida niipea, kui on käivitatud jälle läbirääkimised. nii et komisjon teeb sellekohaseid ettepanekuid ja siis me saame nendega juba edasi minna. Põhja-Aafrika ma rääkisin, mida kõik Ungari on ära teinud selles valdkonnas, need külaskäigud piirialadele on toimunud. aprillikuus, üheteistkümnendal aprillil me hinda, anname hinnangu ähm, olukorrale migratsiooni vallas, aga tahan vastuseks öelda neile, kes meid kritiseerivad nõukogu järelduste eelnõus me juba juhtisime tähelepanu sellele, kuivõrd tähtis on tegeleda pagulaste olukorraga ja eh, kui te leiate, et see on vajalik, siis eh, me oleme valmis ka kokku kutsuma eh, erakorralise siseasjade nõukogu veel Ungari eesistumise ajal nii et me üritame kiirendada oma õigusloomelist tegevust, teeme kõik, mis meie võimuses selleks, ning loodame ka, et teie omalt poolt teete sedasama ja ka komisjon teeb seda. härra Coelho ja teisedki rääkisid järgmisest probleemist. nimelt pagulaste määruse muutmine. ma ütlesin sissejuhatavas osas, et me oleme poliitilise sisu poolest nõus, aga meil on paraku tekkinud juriidilised probleeme, mille pantvangi me oleme sattunud kõikide nende instrumentide puhul me ikka ja jälle äh, arutame selle üle, kas kasutada rakendusakte või delegeeritud akte ja jälle me satume sellesse lõksu, et jäämegi seda arutama. ma mõistan, et tegemist on väga tähtsa küsimusega, millist õiguslikku menetlust kasutada. ja ma usun, et on väga keeruline samas Euroopa kodanikel aru saada, mida need, kas rakendusaktid või delegeeritud aktid endast kujutavad. meil on hoopis vaja tegutseda, kiiresti lahendused leida. ja seda ma üritangi teha, aga samas loomulikult tuleb kindlasti austada Lissaboni lepingu sätted, aga mitte alati ei ole piirjooned korralikult paigas. Need piirid, mis kulgevad rakendusaktide ja delegeeritud aktide vahel ja ma arvan, et antud juhul me peaksime rakendusakte kasutama aga rääkigem sellest edasi, pidagem läbirääkimisi, aga ühele asjale tahaksin siiski tähelepanu juhtida. ma ei tahaks tõesti, et need asjad nüüd jääksid toppama just nende õiguslike juriidiliste vaidluste pärast. juunikuusel nõukogul me kavatseme ka pagulaste küsimuse päevakorda panna ja see on eriti tähtis just praeguses olukorras aga meil on vaja ka, et nõukogus toimuksid sisulised mõttevahetused. ja siis meil on võimalik langetada hoopis tugevamad otsused kui kaks-kolm kuud aastat, kolm, kaks-kolm kuud tagasi. ja veel oli küsimus selle kohta, et mis juhtub siis, kui äkki pagulaste voog veelgi kasvab. ma arvan, et me ei peaks väga praegu selle pärast muretseme, oleme väga palju samme juba astunud, Euroopa Komisjon on fantastiliselt reageerinud ja oma seisukohti avaldanud ja suhtleb Tuneesia ametivõimudega, rahvusvaheliste pagulasorganisatsioonidega, kes kõik teevad oma tööd ja olukord on praegu kontrolli all. aga kõige tähtsam on kodumaale naasmine ja see toimub. aga see ei tähenda seda, et ümberasustamine ei oleks aktuaalne Itaaliaga on meil juriidiline õiguslik probleem, mis on seni lahendamata, aga ma arvan, et Itaalia on juba vastu võtnud sada kakskümmend viis inimest. kui ma, need arvud ikka õiged on, nii et ma usun, et liikmesriigid tõesti aktiivselt astuvad samme probleemide lahendamiseks, mis muidugi ei tähenda seda, et meil ei oleks vaja uut õigusakti. meil on seda uut õigusakti vaja ning meil on vaja leida konsensus. tänan teid veel kord, tänan teid tähelepanu eest ja nagu eesistuja Ungari on kuulutanud, tegemist on eesistujaga, kes mm, on suure südamega ning me koondame tähelepanu ka roomide strateegiale oma tegevuses. kui asi puudutab pagulasi, siis ka roomidest pagulastele pöörame erilist tähelepanu suur tänu, proua minister. härra Tavares, kas teil on äh, protseduuriline küsimus, ma ei saa enam vaheküsimusi võtta. ei, see, see on metodoloogilist iseloomu küsimus. nõukogu ütles, et nad nõustuvad meiega kõiges, välja arvatud äh, artikkel kakssada üheksakümmend ja arvestades äh, meie Äh, variraportööride arvamusega, siis ma teeksin kaks märkust selle, mis on metodoloogilist laadi. ja härra president, härra Tavares, me oleme ajast juba maha jäänud väga palju ja ma ei saa vastu võtta enam mingisuguseid märkusi. ma võin lubada ainult protseduurilisi küsimusi ja seda